ma paluksin teil tõesti istet võtta. on kümnendal septembril kaks tuhat viisteist katkendatud istungi uuesti alustatuks. protokollid ja vastu võetud tekstid kümnendast septembrist kaks tuhat viisteist on teie käsutuses, kas kellelgi on vastuväiteid? palun